läbirääkimistel kavatseb komisjon hoida kursis parlamenti regulaarselt edasistest arengutest. suur tänu! suur tänu volinik de Guchtile. nüüd on meil esitatud kaks resolutsiooni ettepanekut ning ükskaup on väliskaubanduse komisjonilt ning teine roheliste äh, nimel. arutelu on käesolevaga lõppenud ning hääletamine on homme kell üksteist kolmkümmend. Äh, austatud äh, daamid ja härrad, teatan teile nüüd, et kell seitseteist kolmkümmend esitatud parandused kehtivad vastuvõetutena. järgmise päevakorra